Merci, euh, madame la president. suur tänu, kallid kolleegid. loomulikult tahaksin variraportöörina kõigepealt tänada härra Mamikins, meie kolleegi, kes selgitas meile väga selgelt ja täpselt, äh, millest see teema räägib ja mille, mis suunas ta on teinud tööd lõhkeained uute lähteainete turustamine ja kasutamine on siis täna teemaks väga tähtis teema. kolleeg on ka terrorismivastase võit-, ma olen terrorismivastase võitluse komisjoni liige ja see teema on selle teemaga väga tihedalt seotud ja terrorismivastase võitluse komisjonis oleme lõhkeainetest palju rääkinud ja ma seetõttu rõhutaksin, et oluline on sellises valdkonnas teha tööd kiiresti ja tõhusalt on palju teha jäänud veel, aga strateegiliselt on õige praegust õigust muuta, et paremini saada kontrolli lõhkeainete, lähteainete turustamise üle. me kõik kolleegid teame, et lõhkeainete lähteaineid on kasutatud terrorismirünnakutes nelikümmend protsenti ehk siis peaaegu iga teine terrorirünnak on korraldatud lõhkeainete, lähteainete abil ja tegemist, kuna seda saab muud, neid aineid saab müüa interneti kaudu, siis on problemaatika täiesti ilmselge. raportöör rääkis üldiselt oma töös, see on hea töö ning minu fraktsioon toetab teie ettepanekuid ja me ei tahaks liiga üksikasjadesse laskuda täna hommikul muudatusettepanekud seitse ja kaheksa, mis käsitlevad varustusahelat, siis te tahaksite, et kõikide lõhkeainete, lähteainete määrad, määr-, puhul arvestatakse kõiki sellisena määratletud lõhkeainete lähteaineid, mitte ainult piiratud kasutusega lähteaineid. see on väga hea lähenemine, te rääkisite ka litsentsist, see on ka see teema mida käsitleb muudatusettepanek, et liikmesriigid võivad nõuda täiendavat äh, väljaõpet Sepolilt, see on ka väga hea ettepanek. ja äh, minu fraktsiooni kolleegide nimel esitaksin mõningad muudatusettepanekud, et tagada määratluste selgust tähtaja küsimus, te mainisite seda. Ehm, väga oluline on, et me tegutseksime kiiresti ja tähtaeg oleks ennekõike selge ja täpne, et ettevõtted, keda see puudutab, saaksid kasutada lihtsaid tööriistu, see kui kahtlusalused transaktsioonid ehm, aga neid avastatakse liiga hilja, siis äh, sellel võivad olla tõsised tagajärjed. ning äh, me oleme varem näinud näiteid sellest äh, seitse-kaheksa nädalat tagasi Saksamaal IBE platvorm tegi varase hoiatuse ja õnnestus ära hoida rünnak, mis oleks võinud olla väga hirmuäratav. mis puudutab ähm, sellistest tehingutest teatamise süsteemi, siis äh, tõsi on, selle teemavaldkonnas võime veel ühiselt tööd teha. tahtsin juhtida tähelepanu ainult sellele, et äh, mis puudutab äh, koolitamist ja teavitamist, siis olen kohtunud paljude ettevõtjatega, kes küll ei ole põhimõtteliselt selle vastu, aga nad tunnevad muret selle pärast, mida täpselt tuleb teha ja kuidas asju hakatakse korraldama. ma arvan, et ettevõtete teavitamine ning toodete ostjate teavitamine on väga tähtis, see võimaldab meil mõningaid puudujääke kõrvaldada. korrapärane dialoog, korraldatud dialoog liikmesriikide kontrolliüksuste vahel, ettevõtjate ning asjatundjate vahel on väga oluline, sest et me tahame ju tagada seda, et igaüks teab oma õigusi ning kohustusi. mina olen variraportöör. ja need olid siis meie fraktsiooni kommentaarid, aga veel kord suur tänu juba tehtud töö eest ja tulevase töö eest ka juba ette. aitäh!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 Äh, olen eelkõnelejatega üsna päri, tegemist on tähtsa äh, ettepanekuga ning väga oluline on, et me kuidagi reguleeriksime kemikaale meie, meid ümbritsevas keskkonnas, sealhulgas ka lõhkeainete lähteaineid. ning äh, sellest tuleb kasu nii meie keskkonnale kui ka meie turvalisusele meil on teatavaid probleeme siin äh, andmete kogumise küsimuses äh, ning selles küsimuses, kui äh, kaua neid andmeid säilitatakse. meil oleks vaja natukene täpsustusi nendes küsimustes. aga muidu ma arvan, et noh, raportöör on teinud õiget tööd ja me toetame seda, aitäh! Thank you, Mrs Valle.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 Euh, suur tänu, lugupeetud esimees. minu fraktsioon ja mina isegi leiame, et tegemist on väga hea ettepanekuga, selle, seda kolmel põhjusel kõigepealt sellepärast, et tegemist on ettepanekuga, mis äh, tõesti teenib kodanike huve. see võimaldab kodanikel, kes on välismaale läinud ja keda ei esinda sihtriigis nende konsulaat ja kelle pass on varastatud, või äh, kadunud ja nii edasi, äh, saada abi ükskõik milliselt äh, konsulaadilt, Euroopa Liidu konsulaadilt, et saada tagasipöördumise dokument ning nad saaksid pöörduda tagasi täieliku turvalisuse tingimustes oma kodumaale. see võimalus kiireloomulist dokumenti, tagasipöördumisdokumenti saada ükskõik millistest Euroopa Liidu konsidaalid, konsulaatidest, see on suurepärane näide Euroopa solidaarsusest ning kolmandaks me teame, et see ettepanek kujutab ähm, dokument, uuendust ka dokumendi ähm, väljaandmises, praegune õigusakt ei võta arvesse viimaseid muuen-, uuendusi äh, konsulaarkaitseõiguses ning äh, dokumendi, reisidokumentide turvalisuse valdkonnas, see uus ettepanek äh, aitab seda parandada, varasemate dokumentide puhul ei olnud võltsimine täielikult välistatud ning seetõttu tervitame sellist algatust. ja lähtuvalt nendest eeltoodud märkustest oleme täielikult nõus raportöör Kinga Kalliga, ning toetame seda ettepanekut, mis meie arvates tuleks vastu võtta kiiresti ja muudatusteta. suur tänu! Uh, När man kommer sist i talarlistan så är ju allting redan sagt förstås. suur tänu, kui oled viimane kõneleja, siis on kõik juba ära öeldud, see on selge. ma tahtsin öelda kõike seda, mida juba öeldi ja öö, omalt poolt veel nii palju, et tegemist on väga hea algatusega meie kodanike jaoks ja see aitab meil solidaarsust tõsta liikmesriikide vahel. ja see on väga teretulnud. me arvame, et see ettepanek on hea. ning me ei kavatse esitada muudatusettepanekuid ja kavatseme tervitada kogu seda teksti ja toetada seda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 Now we start the point number twelve. ja nüüd päevakorrapunkt number kaksteist. kallid kolleegid, ühe osana integreeritud piirihalduse fondist teeb komisjon ettepaneku luua täiesti uus rahastamisvahend, tollikontrolli seadmete rahastamisvahend. libe komisjon esitab oma arvamuse ning äh, meie arvamuse koostaja on härra Lennars, palun. tere tulemast täna on tegemist arvamuse projekti läbivaatamisega ning tuletan teile meelde, et ajakava on tihe ja me lähtume IMCO kui vastutava komisjoni ajakavast ning seetõttu koordinaatorid otsustasid selle teemaga tööd teha ainult inglise keeles. härra Lennart, teil on sõna kaheks minutiks. kaheks minutiks, jah, eks ma siis teen kiiresti. võib-olla kolm me juba rääkisime sellest teemast kord, kui komisjon oma ettepanekut meie komisjonis tutvustas, aga ka siis ei olnud meil eriti aega aruteludeks. aga tegelikult ega teema väga keeruline ei olegi, tegemist on uue fondiga, mida liikmesriigid soovivad, tegemist on olulise elemendiga, mis aitab meie ühiseid piire tugevamaks muuta. peame omalt poolt kandma hoolt selle eest, et me teame, Äh, et äh, kurjategijad teavad, kus on meie piiride nõrgad kohad äh, ja meie teame, et nad teavad, nii et me saame need nõrgad kohad kõrvaldada. ja selle, seetõttu on rahastamisvahendi loomine oluline ja õige samm. minu enda arvamus, nagu te ütlesite, tegemist on siis uue vahendiga, mis on üks osa integreeritud piirihalduse fondi äh, osana ja see on mõeldud äh, piiride haldamiseks ja viisa äh, küsimusteks, mõlematel erinevatel instrumentidel, mis selles integreeritud piirihalduse fondis on, on omavahel seotud, aga, aga erinevad eesmärgid ning kui me peame kandma hoolt selle eest, et erinevad rahastamisvahendid ei kattuks omavahel, et nende eesmärke hoitakse rahu, lahus ning e vahendeid eesmärkide saavutamiseks samuti. ma püüan seda kuidagi selgemini välja tuua oma arvamuses. ning äh, piirihalduse äh, areng ning piiri ning rannikuvalve ülevaatamine, läbivaatamine on samuti seotud selle rahastamisvahendiga, kannan siis hoolt ka selle eest omalt poolt, et selle vahendi abil toetatakse ametitevahelist koostööd, liikmesriikide vaheline piirivalve, Euroopa Liidu piirivalve ning kogemuste jagamine toimub läbi selle äh, rahastamisvahendi ka ja Euroopa ja me peame kasutama seda vahendit ka Euroopa lisandväärtuse saavutamiseks ühises piirihalduses. see ettepanek võimaldab meil kasutada tollikontrolliseadmeid äh, täiendavalt, äh, see sõnastus on liiga arusaamatu, nii et ma katsun seda selgemaks teha. see oli siis kaks ja pool minutit, andsin endast parima variraportööre kahjuks paistab ei ole täna kohal ja keegi rohkem sõna ei soovi. kui rohkem variraportööre ei, kui variraportööre ei ole kohal, siis äh, hääletame kohe <laughs> ma arvan ja äh, Euroopa Komisjoni esindaja palun, kas teie soovite sõna? teen väga lühidalt. aitäh, aitäh teile selle arvamuse eest. hindame seda kõrgelt. ja rohkem kommentaare tegelikult ei olegi, aitäh Thank you, thank you. suur aitäh. mis tähendab seda, et oleme selle päevakorrapunktiga ühele poole jõudnud, härra Lärens ei pea äh, arutelu kokku võtma, kuna arutelu ei olnud. ja praegu me ei näe aga siin arvamuse koostajat järgmise päevakorrapunkti kohta nii et teeme paariminutise pausi praegu.

okei okay., dear colleagues, the com-. kallid kolleegid, räägime siis ühissätetest pärast äh, kahe tuhande kahekümnendat aastat. Äh, sellega luuakse ühissätted, mis kehtivad äh, Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalafondi kohta ja nii edasi. komisjon teeb ettepaneku mitmeid lihtsustuste kohta mis äh, toob kasu äh, kasusaajatele ja vahendite kasutajatele liikmesriikides. ajakava äh, sõltub vastutavast komisjonist, regionaalarengu komisjonist ja seetõttu otsustasid koordinaatorid töötada selle teemaga seoses ainult inglise keeles. ja nüüd saab sõna härra Štehovski, kes tutvustab meile ühissätete määrust, palun. suur tänu, Äh, mina räägin tšehhi keeles, äh, sellepärast et me peame äh, kuulama ka ilusaid keeli, nagu see minu emakeel. niisiis, Euroopa Komisjoni ettepanek on vastuvõetav, me oleme siia sisse toonud mõned muudatused oleme keskendunud kolmele valdkonnale, tahame, et meil oleksid ühtsed äh, eeskirjad, tahame ühtlustada äh, nende rahastamisvahendite rahade kasutamise menetlust, oleme sellest juba rääkinud, oleme jõudnud konsensuseni kõikide fraktsioonide vahel Euroopa Parlamendis oleme püüdnud tuua sisse suurema sünergia erinevate rahastamisvahendite vahel, et äh, toetuse saajatel oleks parem taotleda vahendeid erinevatest rahastamisvahenditest, äh, seda liikmesriigid soovisid vabandust, parlamendiliikmed on soovinud, aga sellega seoses kaasneb ka üks risk. mina olen ise ka eelarvekomisjoni liige ning ma võin öelda, et siis võib tekkida olukord, kus rahastamisvahendeid saab kahest kohast, ehk siis eeskirjade paindlikkust võib-olla kasutatakse kurjasti ära ning selle probleemiga tuleb tegeleda ka selles praeguses dokumendis. oluline on aga, et see määrus oleks niigi kerge kui vähegi võimalik ja et kõigil oleks sellele juurdepääs. meil peab ka olema uus väliskontrollimehhanism, sest liikmesriigid peavad aja, kehtestatud tähtajaks ehitama, esitama oma kavad, mis äh, hiljem vastu võetakse. tegemist on siis hindamiskavaga, kus äh, on teave selle kohta, kas äh, rahastamisvahendi, vahendi vahendeid on eeskirjadepäraselt ning tõhusalt kasutatud. see on äärmiselt oluline ning äh, on seotud selle tööga, mida meie oleme siin viimase nelja aasta jooksul Euroopa Parlamendis teinud. aitäh teile! proua Tali on äh, variraportöör, palun, teil on sõna suur tänu, esimees, mina kõigepealt tahaksin tänada raportööri, raportööril veab, temal on keel, millest tema saab rääkida, mina, minul on paratu ilus keel ka, aga ei saa seda kasutada, sest meil ei ole tõlget minu emakeelest. Mm, tahaksin tänada raportööri äh, tehtud töö eest, toetan äh, seda ning äh, ma kannan hoolt selle eest, et meie ettepanekud samuti oleksid ühissätetes sees. mina olen ise rände- ja integratsioonifondi mm, ähm, raportöör ning ma tahaksin seetõttu muuta pealkirja ning tervitan selles, sellega seoses härra Štehhovski ettepanekut äh, kuhu on toodud sisse nüüd siis juba äh, integratsioon ka varjupaiga ja rändefondi. Äh, proua härra Štejovski on ka teksti viinud sisse mõningad muudatusettepanekud, väga tore on ka see, et olete toonud sisse viite põhiõiguste hartale, mida kõik Euroopa Liidu organid ning institutsioonid peaksid austama, nii nagu ka liikmesriikide Euroopa Liidu õigust jõustavad asutused see kajastub ka varjupaiga ja rändefondi teemalises raportis, mille koostan mina kahe tuhande kahekümne esimesest kahe tuhande kahekümne seitsmenda aastani mitmeaastases finantsraamist, kehtivas finantsraamistikus teeb komisjon ettepaneku fondide kasutuse muuta paindlikumaks ja see on tegelikult positiivne samm, aga liikmesriikides on olukorrad erinevad, seetõttu sellise paindlikkusega peab kaasnema ka suurem läbipaistvus ja järelevalve ning Euroopa Parlamendi järelevalve peaks olema seetõttu minu arvates tugevam. lõpetuseks üks teema, millest võib-olla võiksime raportööriga rääkida lähinädalatel ja päevadel, nimelt kas delegeeritud aktid liikmesriikide tööprogrammide kohta oleks äh, asi, mida võiks kaaluda ning äh, tuleks arvesse võtta lähinädalatel. suur tänu! Euroopa Komisjon ja härra Aribalila, Andrea Tiftaderia või Silvia Facinella, kes soovib seda sõna? palun, proua, palun, härra, vabandust. Thank you very much, chair, I am actually. suur tänu. tegelikult ma ei ole ükski mainitud inimestest, aga kui annate mulle komisjoni nimel sõna, siis äh, teie lahkel loal kasutan võimaluse ära. kõigepealt ma tahaksin tänada raportööri tehtud töö eest väga konstruktiivne oli see lähenemisviis selle arvamuse koostamisel. komisjon äh, on tõesti pingutanud selleks, et ühtlustada fondade kasutamist äh, nüüd, kus meil on ühine haldus äh, ning me oleme tahtnud ühissätteid kõikide nende rahastamisvahendite jaoks. sellisel moel oleks liikmesriikides pro-, programmide kasutajate elu palju kergem, see on olnud ka meie eesmärk nende ühissätetega, ühissätete määruses hoolimata sellest võib öelda, et abi on ikkagi vaja ja seetõttu tahaksin tänada raportööri tehtud töö eest. raportöör on aidanud meil teksti lihtsustada. mitmed muudatusettepanekud aitavad meie püüdlusi, mida püüdsime siin äh, sõnastada, paremini teha äh, ja paremini saavutada ning tervitan ka seda, et äh, siia on toodud eri lähenemisviis sisse lähtudes fondide eripäradest. aga natukene ka komisjoni mõtlemisest. kõigepealt äh, varjupaiga ja rändefond äh, pealkirjana kui me räägime sellest määrusest eraldi, siis räägime sellest täpsemalt muidugi. muudatuse äh, nimemuutus komisjoni arvates oli äh, mõeldud lihtsalt selleks, et asju lihtsustada komisjoni seisukohast. ränne meie arvates äh, hõlmab nii integratsiooni kui üldist rändepoliitikat. nii et ma ei ütleks, et me otseselt oleksime tahtnud sõnu vähendada selles määruses selle integratsiooni väljajätmisega, aga, aga meie eesmärgiks oli lihtsus ning äh, üksikasjade vähendamise eesmärk. mõningad muudatusette-, mõningate muudatusettepanekute kohta tegi raportöör äh, oma ettepaneku lähtuvalt liikmesriikide eest programmidest ja piirkondlikest programmidest. ma ütleksin, et see sõnastus, mille meie välja töötasime, oli tõesti väga hoolikalt valitud. me valisime sõnu selleks, et võimalikult piirata komisjoni otsuseid kogu selles menetluses, võib-olla võin teile nelja silma all seletada, milline mõtteviis meie otsuste aluseks oli. me ei tahtnud, et määrus oleks sõnastatud nii, et komisjon peaks võtma vastu ametliku komisjoni äh, otsuse ähm, kava hinnang, kava, kava eelnõu hinnangu kohta, äh, mitte ainult siis selle lõpliku kava kohta, me ei tahtnud erinevate märkuste osas saada äh, ametlikku otsust, vaid tahtsime lihtsalt kirjavahetust, mis oleks mitteametlik, mis muudaks protsessi kergemaks ja see protsessi kergemaks muutmine oli üks meie prioriteetidest. muudatusettepanekuid on tehtud ka komisjoni tähtaegade kohta. meiepoolne selgitus oli järgmine. vaatasime väga tähelepanelikult seda, mida õppisime ajavahemikust kak-, kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend ning me tõdesime, et praegused tähtajad olid liiga lühikesed, nii et me tahtsime endale anda rohkem aega, sest et seda on vaja, vaja selleks, et analüüsida neid programme, et liikmesriikidega andmeid vahetada ja mõtteid vahetada ning see, sel moel programmid lõpule viia. ja lõpetuseks, mis puudutab ühte muudatusettepanekut, see on siis siia on toodud sisse nõndanimetatud tipp-projektide mõiste mõningate fondide puhul vähemalt. me võtame teadmiseks selle mõtte ning meie eesmärgiks ongi seda rohkem nähtavaks muuta. meie mureks oli aga see, et see kontseptsioon ei kajastu kuskil mujal määruses ning võib-olla tuleks seda siis sellisel juhul määratleda, et selgitada liikmesriikidele, mida see täpselt tähendab ähm, ja millised ülesanded selliste projektidega kaasnevad. aitäh! kas härra Štehovski soovib ka lõpetuseks sõna? suur tänu, Mirjam! Tali nende kommentaaride eest, võtan need teadmiseks ning ma arvan, et me teeme head koostööd ning jõuame kompromissile. ning toetan äh, kõiki teie ettepanekuid Euroopa Komisjonile ka, aitäh! olen teiega nõus. Teie ettepanek oli tõesti väga hea kuid olen valmis rääkima teiega rohkem üksikasjadest. sest mõningad asjad jäid ebaselgeks meil, meie jaoks. ning väga oluline, et me kokku saame ning lihtsustame seda teksti pärast seda, kui kõik liikmesriigid on sellega tutvunud, nii et pärast liikmesriikidel ei peaks olema mingisuguseid kahtlusi, me ei tahaks anda võimalusi valesti mõistmiseks ja vigadeks. oleme valmis avatud dialoogiks ning ühiselt tõenäoliselt jõuame heade järeldusteni, millest on kasu meile ja Euroopa Liidule. aitäh! ähm, because as I understand, ahah, yes, sorry, sorry. vabandan, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne neljas oktoober kaks tuhat kaheksateist. ja arvamus võetakse vastu ka kahekümne esimesel novembril. muudatusettepanekud siis kahekümne neljandaks oktoobriks kella kuueks õhtul. ja nüüd äh, on meil kümme minutit järgmise päevakorrapunktini, kümme minutit pausi, alustame kell üksteist kolmkümmend järgmise päevakorrapunktiga number neliteist. <laughs>